Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgema esindaja pöördumine, Catherine Ashtoni pöördumine olukorra kohta kristlaste usuvabadusega seoses. ma paluksin, et kõrgem, kõrge esindaja, komisjoni asepresident Catherine Ashton järgmisena sõna ka võtaks. härra president, suur tänu, austatud saadikud lubage alustuseks öelda, et jagan selle koja muret hiljutise vägivalla osas, mis on suunatud äh, usuvähemuste suunas ja usuvabaduse suhtes olen samal seisukohal nagu teie. kuuendal jaanuaril, kui ma käisin Petlemmas äh, õigeusu jõulude eel Äh, sealses kirikus käies rõhutasin seda, kui oluline on kõikidel religioossetel gruppidel vabalt koguneda ja oma usku äh, pühitseda. ma olen vastu igasugusele vägivallale, mille aluseks on öö, äh, usulised kaalutlused. ma mõistan hukka Egiptuses ja Iraagis Äh, läbi viidud vägivallateod ning härra Taseeri tapmine. Need on äärmuslikud sammud, äh, mille aluseks on sallimatus ja see tuleb hukka mõista ja sellele tuleb vastu astuda. austatud parlamendisaadikud, tänases maailmas on üsna tihti nii, et inimesi põhiõiguseid ja inimõigusi rikutakse nende religioossete vaadete äh, tõttu ja ohvrid ei kuulu mitte ainult ühte religiooni vaid kahjuks me oleme näinud üle terve maailma levimas äh, viha erinevate äh, religioonide vastu. igasugune vägivald äh, inimeste vastu nende usuli-, usulistel kaalutlustel on vastu nendele põhimõtetele, mida austab Euroopa Liit, iga sellist rikkumist tuleb võtta väga tõsiselt. iga rikkumine tuleb ühtse jõuga hukka mõista, kus iganes see ka siis ei toimi, toimuks või kes iganes on ka ohvriks. sellepärast, et nagu me teame, ja oleme tunnistanud, on inimõigused puutumatud ja universaalsed. Lähis-Idas ammu elanud kristlikud kogukonnad äh, on väga raskes olukorras täna ning äh, regioonis üldiselt on kristlaste arv oluliselt vähenenud. Euroopa Liit ei keera pilku nende inimeste saatuselt. me peame nende nõudmisi selles osas, et neid oma riikides äh, täisväärtuslike kodanikena nähtakse täiesti legitiimsetena südametunnistusvabadus äh, ja usuvabadus äh, on igaühe õigus ja igal riigil on kohustus neid õigusi kaitsta. Euroopa Liit on valmis äh, suurendama koostööd asjasse puudutatud valitsustega, et astuda vastu sallimatusele ja inimõiguseid kaitsta. me ei peaks langema äärmuslaste ja terroristide seatud lõksudesse. me peame vastu seisma religioonide manipuleerimisele. kõige parem viis äärmuslusele vastulöök on, anda, on ühisrindel seda teha, eh, toetades usu- ja religioonivabadust. Euroopa Liit oli peamiseks mootoriks ÜRO Üldassambleel vastu võetud resolutsioonile, mis mõistetakse hukka igasugune sallimatus ning usupõhine diskrimineerimine. see võeti konsensusega detsembris ka ÜRO-s vastu. me teeme igal aastal suuri jõupingutusi selleks, et see konsensus saavutada, selleks, et rahvusvaheline üldsus saaks välja saata väga kindla ja ühtse sõnumi. oleme praegu tegelemas uue algatusega selleks, et saada regioonide ülene toetus äh, järgmisel ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumisel meie eh, kavadele. me oleme tõstatanud usuvabaduse küsimuse ka inimõiguste dialoogides ning eh, oleme kutsunud üles riike välja juurima sallimatuse ja diskrimineerimise. meie delegatsioonid tegelevad selle küsimusega üle terve maailma ning Euroopa Liidu järgmine inimõiguste alane aastaaruanne, mis tuleb välja sellel kevadel, räägib ka usuvähemuste olukorrast üle terve maailma. austatud parlamendisaadikud, äh, ma olen kindlalt pühendunud äh, usuvabaduse kaitsele meie prioriteedina. kolmekümne esimesel jaanuaril toimuv üldasjade nõukogu ka tegeleb selle küsimusega selleks, et Euroopa Liit saaks hoogustada oma tegevust usuvabaduse toetuseks, aitäh. Dziękuję pani wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, wysokiemu przedstawicielowi. Aitäh, baroness Ashton suur tänu selle sissejuhatuse eest teemasse. uuel aastal parlamendis ei ole meil tihti võimalust nii tähtsal teemal teiega isiklikult neid ähm, küsimusi arutada, suur tänu tulemast! fraktsioonide nimel äh, saab sõna Rahvapartei fraktsioonist Elmar Brokk. president, härra president, lugupeetud ähm, kõrge esindaja, mul on hea meel näha teid Euroopa Parlamendis. ma loodan, proua Ashton, et äh, teile ja ka kõikidele teistele on väga oluline märgata seda, et selles küsimuses valitseb Euroopa Parlamendis äh, ulatuslik üksmeel ja kristlaste kaitsmist toetab suurem enamus meist. vägivalla suurenemine religioossetel põhjustel, ükskõik mis usu vastu see ka suunatud ei oleks, on asi, mida me ei saa aktsepteerida. seitsekümmend seitse protsenti rünnakutest on suunatud kristlaste vastu kristlik Euroopa peab äh, sellest äh, äh, aru saama ja me peame asuma kaitsele. kristlasi kiusatakse taga Hiinas, paljudes teistes riikides. me ei tohi vägivalda, diskrimineerimist aktsepteerida. me ei saa lubada surmanuhtlusi äh, ja äh, terroritegusid, mis, mille põhjuseks on äh, erinev usk. tuhandeid aastaid vana kristluse traditsioon ühendab paljusid inimesi. me ei saa lubada selle traditsiooni hävitamist. Süürias, Türgis, Iraagis, Iraanis äh, jäävad vanad kristlikud alad peatselt ilma kristlasteta, peatselt ei ole Petlemmas enam kristlasi, koptid äh, Egiptuses tunnevad end ohustatuna, äh, nad on vähemuses, nad ei tunne end kindlalt. Äh, lubage mul väljendada üht mõtet, te olete öelnud, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad Äh, astuma vastu kristlaste tagakiusamisele. me peame kasutama oma võimalusi selleks, et kristlaste huve kaitsta. president katkestab ja kõneleja lisab, et me peame kaitsma inimeste õigust usuvabadusele. palju tänu, ütleb president. of the socialist and democrats, äh, Corik Hannes Svoboda Eh, sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel Hanna Svoboda. Eh, tänan, härra president, eh, austatud proua Ashton. tõepoolest on väga kahetsusväärne, et rünnakuid kristlaste vastu on nii palju, et me näeme maailmas nii palju sallimatust selle koht, selle suhtes tuleb meil avaldada oma sügavat põlgust. me oleme siinkohal üksmeelel. ma sooviksin väljendada meie sügavat kaastunnet kopti kristlastele Egiptuses, see oli väga ränk löök, mitte ainult kristlaste jaoks. me usume, et Egiptuses on ikkagi olemas veel sallivust, aga kui me vaatame seda, mis näiteks Iraagis toimub kristlastega, eh, siis eh, tõepoolest Saddam Husseini ajal ei olnud asjad nii hullud kui praegu, sallimatus on tugevnenud eh, ja seda vastastikku. sallimatus tugevneb paljud Eh, muudegi nähtuste suhtes ja eh, me ei saa lubada sallimatust, me ei saa lubada ka sallimatust vähemuste vastu, siin tuleb midagi ette võtta. kirjalikud eh, deklaratsioonid on siinkohal samuti omal kohal. me peame sallimatuse vastu ühiselt võitlema. me peame vormistama ühisdeklaratsiooni oma fraktsiooni nimel soovin ma ka rõhutada, e, et e, kristlasi tuleb kaitsta mitte ainult e, selliste veriste rünnakute vastu, me peame olema, peame olema igasuguse diskrimineerimise vastu. mul on samas väga kahju, et tugevneb ka islamifoobia. siin me näeme taaskord seda, et teatud islami jõud põhjustavad selliste nähtuste levikut, diskrimineerides kristlasi või rakendades nende vastu vägivalda. me peame selgelt näitama, et kõikidel inimestel on õigus oma usku tunnistada me ei saa lubada võimutseda äh, sallimatul vähemusel, äh, ükskõik kelle vastu see suunatud on. see ei ole kunagi õigustatud. president katkestab ähm,. Madame Marietje Šaake, liberaalse demok-. Porja, proua Mariake Šaake liberaalide ja demokraatide nimel. aitäh, härra president religioon on isikliku tähendusega igaühele. meie roll on kaitsta kõiki inimesi usuvabaduse puhul üle maailma. vaadates meie maailma tänapäeval, näeme me väga suuri erinevusi, meil on äh, koptid, meil on äh, pilkamisseadused äh, osades riikides, probleemid Nigeerias ja nii edasi praegu viitame, räägime me probleemidest just seoses kristlastega tõesti on hull see, kui rünnatakse teisi ja ollakse rünnaku ohvrid usu nimel. ei saa heaks kiita seda, et mõned isikud, äärmuslased kasutavad terrorismi ja vägivalda jumala või usu nimel ja väidavad, et nad räägivad ka teiste eest ja et nad on seega seadusest ülema, ülemad. kuid me ei tohiks siinkohal vääriti mõista äärmuslastele tähelepanu pöörates, rohkem tähelepanu pöörates, kui nad väärivad, siis eh, ei eh, seame me valesse valgusesse ka need, kes eh, seda usku usuvad, kuid teevad seda rahumeelselt. terrorism on poliitiline ja terrorism on kuritegelik. vägivalla kasutamine ja inimõiguste rikkumine usu nimel ei ole õigustatud, seda juhtub liiga tihti ja mitte ainult vägivald, vaid ka õiguste piiramine teevad seda. süüdimõistmised ei saa põhjustada seda, et inimesed peavad elama hirmus. me peame toetama kristlasi ja hukka mõistma need, kes äärmuslasi toetavad. aitäh proua Kill-Nielsen, suur tänu, härra president, proua Ashton. Aleksandria koptide vastu suunatud rünnak tekitas vastukaja üle terve maailma. Lähis-Idas asuvate kristlaskogukondade olukord on murettekitav. Palestiinas, Iraagis ja Iraanis lahkuvad kristlased sellepärast, et nad on väsinud Iisraeli okupatsioonijõudude poolt neid pidevalt halvustavast poliitikast. Ma tuletaksin kõigile meelde, et äh, õigus uskuda või mitte uskuda on kõigil ja mitte kedagi ei tohi selle pärast diskrimineerida. Äh, hiljutised äh, vägivallalained viivad meid mõtlema sellele, et osad liikmesriigid ka Euroopa Liidus on seadnud ohtu usuvabaduse, üsna tihti me näeme sallimatust ka seal, näiteks nagu juudi või moslemi surnuaedade rüvetamine, islamofoobsed antisemiitilised arengud, minaretide ehitamise keel, keelustamine Šveitsis või äärmuserakondade äh, kõnepruuk, kõik see näitab seda, et me peame võitlema prioriteetsena ilmalikkuse eest Euroopas varjupaigataotlejad, immigrandid või etnilised või usulised äh, vähemused on tihti silmitsi väga murettekitava mm, universaalsete inimõiguste rikkumisega. Euroopa peab äh, näitama eeskuju, olles salliv ja lubama dialoogi kogukondade vahel. kui Lähis-Ida kristlased äh, on pideva kõhkluse all Äh, kui neid pidevalt arvatakse olevat äh, läänemaailma käsilased, ähm, siis me näeme seda, et terrorism ja islami radikaalsus ainult levib ja kui lubate, siis loeksin ette Louis Aragooni luuletusest kaks värssi, see, kes usub taevasse, see, kes seda ei usu äh, ja isegi ilma, isegi kui ei ole punane, võib inimene õhkuda. Konrad Šimanski panie przewodniczący pani wysoka przedstawiciel! chciałbym zacząć. austatud um, kõrge esindaja ma sooviksin kõigepealt äh, tänada teid tänada teid selle eest et te väga kiiresti reageerisite Aleksandria äh, juhtumile väga tähtis on koheselt reageerida ja väljendada meie seisukohta austatud daamid ja härrad kristlased on tänapäeval kõige enam unustatud vähemus siin maailmas. kristlasi on mõrvatud, sada seitsekümmend tuhat kristlast langeb aastas vägivalla ohvriks kui me kaitseme inimõigusi, siis me peame kaitsma ka usuvabadust usuvabadus on teema, millest tuleb rääkida ka niisugustes riikides nagu Iraak, Iraan, Sudaan, kui me anname arenguabi. Hiina ja Vietnam on riigid, mis peavad samuti eh, sellele teemale tähelepanu pöörama, selle, sellega tuleb arvestada ka kaubandusläbirääkimiste eh, puhul. ja me peame eh, juhtima inimeste tähelepanu sellele teemale kui meil on tegemist usuvabaduse rikkumise juhtumitega, siis meil on vahendeid, mida me saaksime kasutama, kasutada ja me peame neid kasutama. me peame kaitsma kristlaste vabadust uskuda oma usku ja seda kogu maailmas. see on teema, mis on meil tõepoolest südamel ja seda tuleb arvestada. tänan suur tänu ühendatud vasakpoolsete nimel, kolleeg äh, härra Trump-Liides. Äh, suur tänu, härra president ÜRO harta alguses kohe on öeldud, et igalühel on äh, õigus usuvabadusele ja sõnavabadusele. kõigil on õigus üht või teist Äh, usku omaks tunnistada, kuid kahjuks ei äh, austa kõik seda põhimõtet. religioon ei peaks olema kunagi poliitilistes konfliktides ekspluatsiooni vahendiks, me mõistame hukka absoluutselt kõik rünnakud kristlaste vastu, sealhulgas ka Aleksandria rünnak ning ähm, tunneme kaasa hukkunute perekondadele. Türgi režiim on Küprosel võtnud kasutusele seninägematud meetmed Äh, Riso Karpassos toimunud jõulujumalateenistus San Sinesiose kirikus äh, peatati ja katkestati. sellega on astutud vastu äh, usuvabaduse põhimõttele Türgi võimude poolt. lisaks sellele tühistati üks teine teenistus, väidetavalt sellepärast, et äh, amet, kirikuvõimud ei olnud äh, selleks teenistuseks luba palunud õigeaegselt. see läheb aga vastu äh, seitsmekümne viienda aasta kokkuleppe artiklitele kolm ja neli, samamoodi läheb see vastu ka põhiõigu-, Euroopa põhiõiguste hartale ning artiklile kaheksateist 18 inimõiguste ülddeklaratsioonile. me, me mõistame hukka sellised okupatsioonirežiimi sammud, see on ilmselge põhiõiguste rikkumine. me peame kiiresti reageerima selleks, et austada inimeste põhiõiguseid. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Provera EFT fraktsioonist. aitäh, härra president Eh, hiljutised sündmused eh, Iraagis, Egiptuses on ühe suure nähtuse mõned aspektid ainult, mis näitavad, kuivõrd traagiline eh, on areng eelkõige Lähis-Idas. me nagu näeme, et siin on tegemist kristlaste kodanikuõiguste piiramisega. kristlased ei tohi endale kirikuid ehitada, neil ei ole tagatud juurdepääs paljudele ametiasutustele, nad ei eh, saa oma õigusi realiseerida. me näeme, et eh, sajad tuhanded inimesed kannatavad nende õiguste piiramise eh, all. see kuus kuussada tuhat inimest võib olla äh, nende seas, kelle õigused on piiratud ja äh, me peame astuma terrori verevalamise vastu me ei saa lasta äh, kristlasi mm, hävitada, me peame kasutama ennetavaid meetmeid. Euroopa on kristlik ja Euroopa peab äh, asuma tegutsema, kõnelejad katkestatakse. härra Kolnis, palun südametunnistuse vabadus on kindlasti põhiõigus, mida ei tohi piirata. seda vabadust on kommunistlik režiim kärpinud, meil peab olema julgust seda täna välja öelda, et sellised rikkumised äh, on põhimõtteliselt äh, ka islamiriikides kristlaste vastu tavalised. me peame äh, õigete sõnadega rääkima sellistest fanaatilistest rünnakutest, kuid me ei räägi äärmuslastest. enamus äh, moslemiriikides, isegi nii-öelda mõõdukates regioonides peetakse kristlasi teise klassi kodanikeks. Nend-, nende usk on keelatud, isegi surmanuhtlusega karistatav mitte kellelgi läänemaailmas äh, vastupidiselt sellele mida proua kill nielsen ei ole piiratud oma usku öö, äh, praktiseerida mujal maailmas küll aga küll ja kindlasti tuleb äh, tühistada kõik seadused, mis räägivad näiteks jumala teotamisest, eriti peaksime keskenduma Pakistani, kus tema, kus üks naine on surmanuhtluse täidesaatmise ootuses. me peame tegutsema me peame väga selgelt nendele riikidele selgitama, et meie suhted nendega sõltuvad otseselt sellest, kuidas nad suhtuvad südametunnistusvabaduse, vabadusse. suur tänu, härra Kolniš. järgnevad äh, kõnelejad enda nimel ja, ja kõigepealt härra Mauro. Eh, aitäh, härra president. proua äh, kõrge esindaja, palju tänu äh, teie sõnavõtu eest. ma pean tunnistama, et meie resolutsiooni äh, eesmärgiks on kaitsta usulisi vähemusi. ma äh, sooviksin aga viidata ka sellele, et kui te olete nii kannatlik ja loete meie teksti hoolikalt, siis te näete, et äh, omadussõna kristlik ei olegi siin mainitud, see torkas mulle silma, et meie äh, institutsioonid äh, suhtuvad sellesse sõnasse väga ettevaatlikult. Nad pelgavad seda sõna kasutada. näib nagu no, oleksid kristlased Euroopa esindajad Iraagis aga Iraagi kristlased on tegelikult ju araablased, kes seda nii kultuuri kui keele poolest. seetõttu, lugupeetud kõrge esindaja, ma küsin teilt, kas me äh, peaksime äkki ise äh, selle üle järele mõtlema, kuidas meie siiamaani oleme selle teemaga tegelenud. me peaksime asju nimetama õigete nimedega kui me räägime juutide vastasest vihast, siis me räägime antisemitismist, me räägime islamofoobiast. ka kristlaste vastasele vihale tuleb anda nimi. ja äh, see peab äh, hõlma, äh, seda peaksid kasutama siis kõik inimesed, kellel on tähtis vabadus ja õiglus. me peame rääkima Iraagiga läbirääkimisi pidades ka äh, usuvabadusest, inimeste õigusest, me peame eh, arvestama võimalikult eh, kiiresti selliste eh, küsimustega ja Euroopa peab andma selge signaali. Richard Howitt, palun, minut ja kolmkümmend. aitäh, härra president, tahaksin ülddeklaratsiooni poole, vabadus kogukonnas, keskkonnas või isiklikus elus äh, õpetustes ja ka Jumala järgimises, kõik see puudutab seda, et nende vabaduste kaitsmine on oluline inimõiguste kaitsmisel ning neid kaitstes peaksime olema otsusekindlad. see näitab ka seda, et me peaksime kõikide usuliste tagakiusamiste suhtes midagi ette võtma kõikides riikides ning äh, tihtipeale räägime siin ka Euroopa Liidu riikidest, seitsekümmend protsenti Eh, seitsmest miljardist eh, maailmas elavad riikides, kus on väga palju piiranguid. ma leian, et usk on väga oluline ja oma valimisringkonnas kasutame religiooni selleks, et, eh, et ka dialoogi luua, nii nagu me näeme meie resolutsioonis. Terry Jones, kes on otsustanud äh, otsustas Koraani põletada, on, on saanud halvakspanu osaks. tihtipeale räägime me usulistest väärtustest, mis on ka mei-, mida meie peaksime ka austama. aitäh, kolleeg, järgmiseks proua Marielle Desarne. suur tänu, härra president fanatism, millega astutakse teise religiooni vastu, tuleb hukka mõista kõikide demokraatide poolt ja sellepärast ongi nii oluline, et me täna näitaksime üles solidaarsust kõikide nendega, keda taga kiusatakse nende uskumuste tõttu ükskõik kus äh, maailmas. Iraagis ja Egiptuse Al-Qaeda poolt korraldatud rünnakud äh, on suunatud vaat-, äh, fanat-, on suunatud just nimelt kristlaste vastu tahetakse ühte kogukonda teist, teise vastu ässitada, see on toonud kaasa väga suure šoki, sellise ebastabiilsuse eesmärgil eh, on rünnatud tervet Euroopat, kõik muidugi, ka sealhulgas moslemid on sellised barbaarsed rünnakud hukka mõistnud. me peame võitlema täna siin kõikide vähemuste eest, et nad saaksid äh, Äh, vabalt ja, ja turvaliselt äh, oma äh, usku järgida. me peame kaitsma usulist pro-, mitmekesisust, seda ka siin Euroopas ja ülejäänud maailmas. ja sellepärast tahaksingi ma esitada soovi, et see demokraatlik revolutsioon, mida me näeme täna Tuneesias, laieneks homme ka teistesse riikidesse, selleks et ta levitaks äh, austuse, sallivuse ja ilmalikkuse põhimõtteid. suur tänu, proua Desannes ja järgmisena saab sõna Peeter Van Dalen. mevrouw Ashton, hartelijk dank voor uw komst Hoe vaak hebben we hier... Proua Ashton, palju tänu, et te äh, tulite äh, parlamenti me oleme siin palju rääkinud olukorrast Somaalias, Sudaanis, Egiptuses, Iraagis, Iraanis, Pakistanis, Afganistanis, Malaisias. kui palju küsimusi on see parlament juba kord esitanud? meie fraktsioon on esitanud palju küsimusi kristlaste diskrimineerimise kohta nendes riikides ma arvan, et sõnade tegemise aeg on mööda, nüüd on möödas, nüüd on käes aeg asuda tegudele. proua Ashton, Euroopa Liidu välisteenistuse ülesanded on määratletud, aga üks asi on, mida teenistus peaks väga tõsiselt võtma, see teenistus peaks kaitsma kristlasi, selle jaoks tuleks sisse seada eraldi osakond. Nende riikide puhul, kus esineb kristlaste äh, diskrimineerimist, tuleks äh, lepingute sõlmimisel äh, kindlasti rõhutada ka kristlaste olukorra parandamist. palju tänu! suur tänu, üheks minutiks järgmisena proua Veržia suur tänu, härra president, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed ei ole liitunud resolutsiooniga, mis meile täna on esitatud. muidugi me mõistame hukka igasugused terroristlikud rünnakud, kes iganes on nende taga, kes iganes on nende ohvrid või kus iganes nad ka siis aset ei leiaks, kuid eh, meie toetame ilmalikkust, eh, sekulaarsust, eh, me mõist-, me mõistame hukka igasuguse jumala teotamise me usume usuvabadusse, mõttevabadusse, vabadusse, südametunnistusvabadusse, õigusesse uskuda või mitte uskuda, valida religioon, äh, õigust äh, teise usku pöörata ja nii edasi. see tähendab ka seda, et me oleme veendunud äh, ilmaliku ja kirik, ilmaliku elu lahutamises ja kirikust üsna tihti Äh, kasutatakse usku ära ka poliitikas, meie meelest aga tänane resolutsioon ei lähe õiges suunas, äh, siin on puudu tasakaalust, eriti kui me räägime äh, meie seisukohtadest, meie jaoks on see resolutsioon andmas muljet, et kristlik Euroopa, Euroopa kristlik kogukond öö, on võtnud siin teiste nimel samme, segatakse kõnelejad ja katkestatakse härra Pelder terecht snijdt de gezamenlijke resolutie agressie. lugupeetud president, tõepoolest eh, siin on resolutsioonis juttu agressioonist, eh, vägivallast kristluse vastu. Eh, juudi tudeng, keda mina õpetan, rääkis mulle aga paari kuu eest, et temal on hirm et tal on hirm selle kaitstud vabaduse eest, mida talle pakutakse, ta muretseb selle pärast, kuhu ta saab minna, mida ta saab teha. minu küsimus on seot-, on see Euroopa paljudes riikides on juudi rahvusest kodanikke nad moodustavad vähemuse, vähemuse moodustavad aga nad ka Araabias, meil on vaja siiski tagada äh, see, äh, et äh, kristlased ise ei muutuks agressiivseks, me peame kaitsma ka Palestiina lapsi. me peame aitama lahendada igapäevaseid probleeme, millest ei räägita. me oleme me Palestiinale eraldanud palju vahendeid ja see peaks niimoodi jätkuma, palju tänu. täiendavalt mul on väga hea meel rääkida teemal, mis mulle väga südamelähedane. evangeelse kristlasena on mulle selgeks saanud, eriti viimastel aastatel, et äh, kristluse väljendamine ei ole enam aktsepteeritav ühiskonnas, mis soovib äh, kõiki tugevaid uskumusi eemaldada, ehk siis me peame kõik uskuma ühte ja sama või siis mitte midagi. see on väga agressiivne kristluse suhtes teatud piirkondades. täna sel aastal tähistame neljasajandat aastat king, äh, kuningas Jamesi piiblist ja tihtipeale viidatakse piiblile kui millegile, mis ei ole aktsepteeritav. paljud peavad oma ametist loobuma selle pärast, oma usu pärast. Suurbritannias kasutatakse võrdõiguslikkuse seaduseid pigem mõõga kui kilbina, selleks et kristlasi kaitsta hiljuti oli üks näide ka komisjonist oma dokumentidest võis näha, et erinevad festivalid on ära toodud äh, komisjoni kalendris, kuid mitte kristlusepühad. ma arvan, et see ei ole mitte eksitus või möödavaatamine ja ma paluksin, et kõrge esindaja selle küsimusega tegeleks usuvabaduse väljendamine on põhiõigus, mida peaks ühiskonnas kaitsma ja see arutelu on vaid väike osa selle probleemi tunnistamisest, me ei tohiks seda häbeneda mingitel põhjustel, aitäh! tänan, härra president, austatud kõrge esindaja, ma tänan teid südamest teie sõnavõtu eest, see on esitatud õigel ajal, see sisendab julgust, me näeme, mida teie e, asutus, mida te ise e, teete e, koostöös teiste riikidega, oluline ja vajalik on see arutelu mitte ainult aktuaalsetel sündmuste tõttu, vaid siin on kõne all põhiväärtused, osa Euroopa identiteedist see arutelu on väga oluline, sest paljudes maailma riikides diskrimineeritakse, jälitatakse äh, inimesi ja see on tõepoolest murettekitav, et väga suur osa religioonipõhistest kuritegudest äh, on sellised, kus ohvriteks on kristlased. Äh, inimesi piinatakse, vigastatakse kiusatakse taga, need on, see on teema, millega tõepoolest tuleb tegeleda. kahjuks äh, kristlaste äh, tagakiusamisega äh, tegeletakse paljudes riikides riiklikul tasandil ja selle nähtuse vastu peame meie astuma. kõnelejad katkestatakse. Sorry, it's my fault. You can continue. kõneleja lubatakse jätkata me peame oma panuse andma selleks, et meil oleksid tõhusad meetmed kristlaste kaitsmiseks, usuvabaduse kaitseks. seetõttu ma tervitaksin seda, kui iga kahepoolse kontakti puhul võetakse arvesse ka inimõiguste aspekti, see peaks olema päevakorral. selle me peame eh, tagama usuvabaduse ja eh, see peab kajastuma ka inimõiguste alastes uuringutes. palju tänu! aitäh! vabandust, et ma teid katkestasin vahepeal. järgmiseks saab sõna Guido Milana, kaks minutit, palun. aitäh, härra president! palju tänu, proua kõrge esindaja. tähtis on see, et need rünnakud hukka mõistetakse ja et need, see hukkamõist oleks seotud mõttevabaduse, usuvabaduse üldise kaitsega kui usklikke tapetakse, mis ajal siis äh, tuleb sellised teod hukka mõista. Äh, inimestel peab olema õigus äh, praktiseerida oma usku, ilma et neid ähvardaks selle eest surm. meil küll on rahvusvahelised konventsioonid, aga Äh, meil on siiski tegemist äh, äh, riikidega, kus inimõigusi järgitakse ja kus inimõigustest lugu ei peeta. meil on vaja kaitsta oma põhiväärtusi. ja kui me seda ei tee, siis võidakse terved kogukonnad ajada välja nende kodudest ma palun komisjonil ja kõrgel esindajal töötada välja selged suunised suhtumises kolmandatesse riikidesse. ka kahepoolsed lepped, mitmepoolsed lepped peavad alati sisaldama sätteid, mis no, hõlmavad inimõigusi, usuvabaduse küsimust seal, kus maailmas on väga palju no, sõjalisi relvakonflikte ja usk mängib tihti seal väga olulist rolli. tihti on tegemist väga erinevate kultuuride kokkupõrkega. me oleme huvitatud sellest, et levitada sallivust nüüd kõnelejad katkestatakse. austatud kõneleja, teie kõne oli natukene liiga kiire ja meie tõlgid sattusid probleemidesse. järgmisena härra Nicola Rinaldi, kellel on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. austatud kõrgem esin-, kõrge esindaja, kristlaste saatus Lähis-Idas kopti kristlaste saatus on äh, hetkel väga kurb ja nad on selles piirkonnas elanud juba aastasadu, aastatuhandeid, kuid ärgem langegem sama lõksu, millesse on langa, langenud meie meedia, äh, räägib meedia usu kokkupõrgetest ja nii edasi. üks Egiptuse endine talunik, kes äh, kolm korda nädalas jagas piima laiali seisis üks päev oma ukse lävel ja nuttis ja kutsus ühte vana äh, tarka meest appi. ja ta tundis nimelt suurt kurbust sellepärast, et üks tema kristlasest sõber oli surma saanud. see on väga huvitav kuid ähm, see lugu on vana ja leidis aset täpselt selles kohas, kus kopti kristlased jõulude ajal rünnaku ohvriks äh, sattusid. Äh, neid tuleb kaitsta terroristide eest ning Euroopa Liidu välispoliitika peab äh, selles suunas jätkuma. Euroopa välispoliitika ei tohi äh, tagasi põrkuda äh, asjadest õigete sõnadega rääkimise eest, peab üles näitama head tahet ja demokraatlikku lähenemist. järgmisena saab sõna proua Janaku Takis, kellel on üks minut Te teise usu toetamine on tsiviliseeritud ühiskonna iseloomujoon. Egiptuses toimunud rünnakud lähevad inimõiguste, mõttevabaduse ja e, südametunnistuse vabaduse vastu, mitte kedagi ei tohiks taga kiusata religioossete veendumuste tõttu. E, kui takistatakse kristlasi või kedagi teist oma usku praktiseerimist, on täiesti vastuvõetamatu, kuid enne kritiseerima peaksime vaatama, kuidas meie enda kodus asjadega on eelmisel kuul detsembrikuus äh, Riso Karpassoses äh, keelati jumalateenistus, nagu me kõik teame, Euroopa Liidu liikmesriik äh, Küprose Vabariik on praegu, nii nagu viimased kolmkümmend kuus aastat, osaliselt okupeeritud Türgi võimude poolt okupeeriva Türgi sõjaväe tegutsemine, kus nad äh, marsisid kirikusse sisse, saatsid jumalateenistuse laiali, on täiesti vastuvõetamatu. selle intsidendiga tegeleb praegu ÜRO, kuid kui meie siin räägime olukorrast äh, Euroopa Liidust väljaspool ja kristlaste vabadusest, tuletaksin meie kojale meelde, et me peame kõigepealt äh, oma õppetunnid ära tegema, me ei saa lubada mitte mingisugust diskrimineerimise vormi siin kojas, kui me tahame, et meid usutaks laiemas kontekstis suur tänu, proua Janakutakis. järgmisena saab sõna kolleeg Kornelis de Jong. palju tänu, härra president, lugupeetud kõrge esindaja. usuvabadus ja äh, ilmalik maailmavaade on äh, asjad, mille nimel meie peame Euroopas välja astuma, me ei saa lubada vägivalda. ma toetan äh, deklara-, toetan resolutsiooni teksti ja ma leian, et me ei peaks muretsema mitte ainult kristlaste pärast, kristlastel on küll paljudes maailma riikides praegu äh, raskusi, aga äh, ka teised religioonid kannatavad tagakiusamise äh, all. siin on vaja üldist lähenemist. Hollandi välisministeeriumis on meil selle probleemiga tegeletud, siin me oleme näinud, et vaja on väga palju personali, väga palju aega ja vaeva selleks, et religioosseid konflikte üleüldse tundma õppida, et näha, mis on nende taga ja ähm, ma soovitaksin selleks eraldada vastavaid vahendeid. Mario Borghesi, palun. Äh, suur tänu, lugupeetud kõrge esindaja. me räägime siin krist-, väärtlusvastasest foobiast, jah, mis on juhtunud, on traagiline ning ähm, kristlaste tagakiusumine on kahetsusväärne, kuid me peaksime oma silmad avama. mida me ootasime Lady Ashtonilt, oli see, et ehk oleks äh, ta viidanud sõnadele, mida ütles paavst usuvabaduse keelamine on äh, jumalavastane tegu, see, need on konkreetsed sõnad. mina soovin, et äh, koha peale saadetakse äh, komisjon, kes uuriks, milline on olukord Egiptuses koptidega. see ei puuduta küll meie põhiküsimusi, Euroopa peab aga üles oma silmad avama ning mõistma oma, tuletama meelde oma kristluse juuri. aitäh, härra Borgesio, järgmiseks major Oreha, palun. lugupeetud äh, president, rünnakud, mis Iraagis ja Egiptuses aset leidsid, äh, näitavad selgelt, äh, et Euroopas on, näitavad kahte tragöödiat, kuigi need on erinevad. esiteks, see fakt on tragöödia, inimelude adu on tragöödia, kuid samas on tragöödia ka see, kuidas me väga tihti näeme, et sellised sündmused jäävad tähelepanuta. tihtipeale see, kuidas me käitume, tähendab seda, et äh, teatud sündmused ei jõua esikaanele. see justkui ei ründa meid, see ei puuduta meid, sest see toimub kusagil välismaal. kuid need rünnakud leiavad aset ja need on meie tsivilisatsiooni vastu. Euroopa institutsioonidel on roll. Neil on roll selgelt, selgeks teha, et nende rünnakute ulatus kristlaste suhtes Lähis-Idas peaks käsitlema kui rünnakut meie endi vastu. me peaksime looma teatud tegevused, kahte tüüpi tegevused, esiteks seda tragöödiat peab tunnistama, me peame sellest rääkima ja kirjutama ning Euroopa institutsioonid peaksid äh, pöörama tähelepanu nendele sündmustele. võib-olla oleks vaja teatud poliitikat, ma arvan, et äh, Euroopa institutsioonid ja ka teie, proua Ashton, peaksite edendama, täitma konkreetset rolli nende sündmuste ohvrite suhtes, te peaksite neid äh, ohvreid mainima, nad peaksid eh, olema tähelepanu keskpunktis, meil peaks olema teatud programm, külastused, selleks, et neid ohvreid toetada. kuid lisaks sellele peavad ka ohvrid, eh, kannatavad ka ohvrid ise sellistest tagasikiusamistest. aitäh, järgmiseks äh, härra Mavro Nikolas suur tänu, härra president, sotsialistidena usume meie inimõigustesse ja muidugi ka usuvabadusse, nii nagu härra Svoboda ka täiesti õigesti hetk tagasi ütles. nimelt meid ei huvita mitte ainult äh, kristlik usk, vaid äh, see, et äh, kõiki, kõik religioonid on vabad, igalühel on õigus praktiseerida sellist usku, mis talle sobib. on väga oluline, et äh, me mõistaksime kõiki religioone, et me mõistaksime iga inimese vabadust usule. kuid isiklikel põhjustel tahaksin ma viidata ühele sündmusele, mis äh, leidis aset Küprosel, millest ka resolutsioonis räägitakse. nimelt ühes kirikus, kus aastakümneid on peetud jõulujumalateenistust tungisid sellel aast-, eelmise aasta lõpus äh, sisse Türgi väed, kes äh, katkestasid selle jumala, jõulujumala teenistuse, nad äh, saatsid usklikud kirikust välja ning sundisid preestreid katkestama siis oma jutluse. kahjuks, ja ma rõhutan, kahjuks on toonud äh, see sündmus äh, kaasa nii paljugi negatiivset ja me peame Euroopa Liidu territooriumil tegelema selliste probleemidega. suur tänu ja järgmisena saab sõna Frederik Riis. suur tänu, härra president, kõrge esindaja, kolmekümne esimese detsembri barbaarne rünnak Aleksandrias on äh, osa väga pikast nimekirjast kristlaste vastu suunatud äh, rünnakutest Iraanis, Iraagis, Pakistanis, Nigeerias ja Egiptuses alles hiljuti. Äh, tagakiusamine, millest ei ole räägitud äh, meie resolutsiooni pealkirjas, seda peaasjalikult Lähis-Idas Eh, see on tänane reaalsus, et, et levimas on kristlusefoobia ja meie Euroopa Liiduna peame midagi tegema, me peame olema selle kristliku vähemuse ootuste kõrgusel. kaksteist miljonit inimest peab võtma kaitse alla, eh, selleks, et anda neile ka teisi valikuid kui kas kohver või kirst. Eh, religiooni stigmatiseerimine on äh, täiesti vastuvõetamatu, kuid meil on äh, vaja võidelda ka äärmuslike islamistide vastu, kes tapavad vabadust, kes tapavad inimesi, me ootame teilt, äh, Lady Ashton, et te äh, selle kuu lõpus toimuval välisministrite kohtumisel kujundate välja ühtse vastuse ja ühe strateegia see oleks väga oluline surve avaldamiseks näiteks läbi assotsiatsioonilepingutega, mida me oleme sõlminud nende riikidega, me peame nõudma nendelt valitsustelt võtma endale kanda vastutus ja tooma kohtu ette nende vägivallarünnakute taga olevad isikud. Ehm, usuvabadus peab äh, levima üle terve maailma ja igal inimesel on õigus kas uskuda või mitte uskuda ehm, kui äh, valitsused ei äh, luba, kui valitsus, kui valitsused ei erista mm, usku riigijuhtimisest, siis äh, sellele kaasnevad igasugused probleemid, järgmisena saab sõna härra pro-, Poreba. austatud kõrge esindaja, vähemalt kuuskümmend viis protsenti kõikidest tagakiusamisjuhtumitest puudutavad kristlasi, Euroopa Liit on siiamaani jäänud passiivseks ja ei ole tegutsenud. tänane arutelu äh, peaks aitama kaasa sellele, et Euroopa äh, sekkuks ja kaitseks usuvabadust mitte ainult kogu maailmas, vaid me peaksime mõtlema ka sellele, milliseid vahendeid saaks Euroopa Liit kasutada selleks, et e, ühtselt astuda vastu kristlaste tagakiusamisele. mida me peaksime tegema? kõigepealt me peaksime hoolitsema e, selle eest, e, et usuvabadus oleks Euroopa välispoliitika üks alustaladest me, kui me sõlmime lepinguid teiste riikidega, siis äh, peaks seal sisalduma ka äh, klausel, mis muudab võimatuks inimeste äh, tagakiusamise usu alusel teiseks, meil on vaja seirekeskusi, Euroopa Kontrollkeskust, mis tegeleks niisuguste küsimustega. see võimaldaks kiiret infovahetust ja kiiret reaktsiooni. ja siis lõpuks ei tohiks meil olla topeltstandardeid, topeltmoraali Eh, kui eh, meie siin oma kogu maailmast eh, pärit sisserändajatel teeme takistusi nende religiooni praktiseerimisel, siis me tihti ei pööra tähelepanu sellele, et need inimesed on pärit riikidest, kus kristlasi samuti taga kiusatakse, kus kristlastel ei ole võimalik vabalt kirikus käia me näeme, et äh, praegu on äh, tõesti aeg äh, juhtida tähelepanu kristlaste õigustele, nõuda, et kristlastel oleks võimalik oma usku vabalt praktiseerida. tänan. nüüd saab sõna härra Milan Mon. see on väga oluline arutelu, tegemist on tõsiste sündmustega, mis on toimunud. Need mõjutavad usuvabadust ja mõjutavad kristlaste elu viitan siin täpselt sellele, mis leidis aset Pakistanis, Egiptuses ning viitaksin inimõiguste põhideklaratsioonile, mis viitab ka usuvabadusele, veendumusvabadusele. see on õigus, mida ei ole austatud väga paljudes riikides. ning näeme, et eh, krist-, eh, ristiusku, kristluse põhjal võib elus probleeme tulla välispoliitikas peame sellele tähelepanu pöörama, me peame tagama eh, kõige enam tagakiusatud ehk siis eh, kristlastele kogu maailmas. me peame tegema kõik, et neid rünnakuid vältida, kui see ei ole võimalik, siis me peaksime vähemalt süüdlased eh, vastutusele võtma. usuvabadus on meie tsivilisatsiooni alus, see on ka väga, väga oluline meie põhiõigustes, sellele viitas ka paavst Benedikt oma sõnavõtus. ning me peame tagama selle, et me suudame usuvabaduse säilitada, kuna see on osa Euroopa põhiõigustest, me peame kaitsma usuvabadust ning loodan, et järgmisel välisasjade nõukogus arutatakse seda tõsiselt ning neljandal veebruaril ülemkogus on võimalik äh, sellele samuti tähelepanu pöörata. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Rebo. austatud äh, härra president, kõrge esindaja, Euroopa Liidu äh, välispoliitika usaldusväärsus sõltub sellest, kui kõvasti hoitakse selle juures kinni põhiväärtustest, inimõigused, demokraatia, õigusriigi põhimõtted ning usuvabadus. Egiptuse kohtusüsteem on äh, praegu ohus ja sellepärast, et äh, šaria seadus hakkab seda varjutama ja sellest kannatavad kõige rohkem just nimelt koptid. Euroopa kirikute konverents on äh, kutsunud üles moslemi ja kristlaste vaheliseks dialoogiks, Euroopa usudialoog, tsiviliseeritud äh, usuõpetus on äh, ju ometigi relv, mida saaks kasutada Euroopa poliitikas, see on ressurss kristlased ja teised äh, religioonid on rahu eest võitlejad, nagu ka Euroopa Liit. usk peaks siiski ühendama, mitte eristama, me ei saa lasta, lubada sellele, et terroristid kasutavad religiooni ära ohtliku poliitilise relvana, suur tänu. suur tänu ja järgmisele saab sõna härra Džobro. suur tänu härra president, vastavalt sellele, mida on öelnud Äh, rahvusvaheline usu diskrimineerimise vastane keskus satub igal aastal kakssada miljonit inimest usu diskrimineerimise ohvriks. Äh, sadu inimesi on üle maailma surnud lihtsalt sellepärast eelmisel aastal, et nad on kristlased, see vastab äh, igasugu, mitmetele uuringutele ja nende uuringute kohaselt on kristlased kõige haavatavam usugrupp äh, maailmas ja seda ei tohiks siinkohas mitte sugugi unustada. olukord islamiriikides on väga-väga tõsine, kristlasi koheldakse seal teise klassi kodanikena Euroopa, mitte ainult sellepärast, et meie juured on kristlikud, ei saa lubada sellel, sellisel olukorral jätkuda, me ei saa lubada sellist olukorda, kus inimesed kaotavad elu lihtsalt sellepärast, et nad usuvad mõnda teist jumalat. Euroopa Liit ei ole olnud piisavalt karm oma tegutsemises ning ega ei ole tegutsenud ka piisavalt kiiresti ning kristlaste tagakiusamist puudutav peaks olema arutelul ka äh, meie suhetes nende riikidega kus selline tagasikiusamis, tagakiusamine aset leiab. Euroopa Parlament peab vastutavaks äh, tekitama ka kõrge esindaja karmima, karmima tegu, tegutsemise tagamisel. härra Mitchell saab sõna pooleteiseks minutiks härra president, andke andeks, ma ei kuulnud, kui te mu nime välja hõikasite, kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma pea, aust-, hindan väga kõrgelt seda arutelu ning toetan ka seda resolutsiooni, millele on oma nime alla pannud. Praegu justkui uun-, uinuv kaunitar hakkab ähm, tõusma tänu vägivallale kristlaste vastu. kui sellist vägivalda kasutatakse moslemite või juudi kogukonna vastu, tunneksin ma samamoodi äh, muret, Euroopa on mosaiik, me oleme mitmekesisuses ühendatud, see on meie unikaalsus, kuid samas Küprosel Türgi valitsus ja tema esindajad peavad sobivaks seda, et kristlased peavad palvetamiseks luba paluma ja saadavad nad kiriku ukselt tagasi, kui nad otsustavad seda teha üheskoos. kas Türgi esindaja Euroopa Liidu juures on saanud kutse tulla meie ette selgitusi andma, kui, kui ei, siis miks mitte, ma tahaksin toetada neid moslemeid, kes toetasid oma kristlasest naabreid rünnakute vastu. me räägime siin kristlastest, me kaitseme neid, keda on rünnatud, ma ei saa toetada ja lubada eh, üksikisikute või ühiskondade ründamist nende religioossete vaadete tõttu. täna räägime me siin kristlastest palju on meie seas neid, kes eeldavad, et kristlased äh, võtavad kõik vastu. ei, on aeg, kus me hakkaksime äh, teineteist vastastikku austama, mina austan neid inimesi siin koda, kojas, kes ei usu mitte millessegi või kes usuvad millessegi muusse kui mina, on aeg, et koda hakkaks üles näitama austust nende inimeste suhtes ka, kes on kristlased, äh, mitmekesisuses peitub ühtsus, suur tänu. suur tänu, härra Mitchell ja järgmisena annaksin sõna proua Kopale üheks minutiks. suur tänu, härra president järjest rohkem on äh, religioonist põhjustatud rünnakuid üle terve maailma ja see on väga murettekitav. usu praktiseerimine on äh, osa põhiõigustest ja põhivabadustest ning rahvusvaheline õigus ka ütleb, et äh, usuvabadus tuleb garanteerida kõigile jõulujumalateenistuste laialisaatmine või terroristlikud rünnakud Aleksandrias või kopti äh, kogukonna vastased rünnakud on usuviha näited. Äh, härra president sekkub ja palub, et äh, proua Koppa räägiks natukene aeglasemalt, proua Koppa jätkab. Need on kõik näited siis usuvihast, mis on selles piirkonnas arenemas ja millest ei jää puutumata ka Euroopa Liit. Euroopa Liidul peab olema vahendite kogum, mida kasutada selleks, et e, kõiki usukogukondi kaitsta, meie sõnum peab olema selge, me ei saa Euroopa Liidus selliseid asju lubada. ja ma paluksin, et kõrge esindaja arvestaks oma prioriteetides ka täna tekkinud olukorraga e, usuvabaduse kaitsel ja nõukogus ja äh, Euroopa Komisjonis oleks minu meelest mõistlik äh, samuti rääkida usuvabadusest, äh, kui me räägime läbi kolmandate riikidega. härra Pjaturkovski, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. Euroopa identiteet on alati tuginenud äh, kristlusele. kristlus pani aluse Euroopa Liidu väärtustele ja Euroopa Liit ei saa jääda passiivseks, kui kristlasi taga kiusatakse. kristlased on Aasias vähemus ja islamimaades samuti. ja elavad seal pidevas ohus tagakiusamise all. ka lapsed on äh, nende vägivalla ohvrite hulgas. meil on mitmeid vahendeid, mida me saaksime kasutada selleks, et ennetada sarnaseid tegusid Euroopa Liit peaks sellise vägivalla hukka mõistma, kõige tõhusam vahend oleks panna lepingutesse kirja klauslid nende riikidega, mis kohustaks neid riike pakkuma, äh, sundima neid austama usuvähemuste õigusi. härra president, äh, proua kõrge esindaja kahe tuhande üheksandal aastal me pidasime kultuuridevahelist dialoogi Euroopas, mis hõlmas katoliiklasi, luudelasi, moslemeid. me püüdsime oma ühenduses hoolitseda selle eest, et suurendada usaldust. me teeme seda oma kodus loomulikult muretseme me ka sellepärast, et meil oleks kindel seisukoht ja julgus tunnistada milliseid seisukohti me toetame, äh, tihti jääb meil sellest julgusest puudu. ma ähm, kuulsin hiljuti, et äh, välja on äh, antud kalender, mis on suunatud noortele, kus on tähistatud kõikide religioonide pühad, ainult mitte kristlaste omad. ma leian, et niisugust käitumist ei saa aktsepteerida, me peame ikkagi ka oma väärtusi kaitsma, ma arvan, et eh, me oleme kohustatud aitama kristlasi ka teistes riikides. Eh, kui me näiteks räägime eh, Palestiinast, Iraagist ja Iraanist, siis need on tegelikult alad, kus kohas kristlus on pärit. me ei saa lubada seda, et kristlased aetakse seal oma kodudest välja nad on, neil on täpselt samamoodi õigus seal elada nagu egiptlastel, palestiinlastel endil ja me peame kristlasid toetama, me peame püüdma hoolitseda selle eest, et kõikides lepingutes, mida Euroopa Liit sõlmib kolmandate riikidega, oleks sees ka klausel, mis tagab usuvabaduse. me peame hoolitsema selle eest, et keegi ei peaks oma riigist lahkuma usulistel põhjustel. palju tänu! palju tänu, proua Pakk, nüüd saab sõna proua Oomen Ruiten ja palju tänu, äh, äh, president. kui ma äh, nüüd vaatan neid pilte, mis on tehtud Aleksandrias, siis ähm, need meenut-, jätavad mulle mulje, nagu oleks aeg mitu tuhat aastat tagasi liikunud ususõdade aegadesse. kui ma vaatan, mis Aleksandrias toimus, siis ma näen, et äh, tegelikult äh, on see ainult üks äh, näide, niisuguseid asju toimub paljudes riikides. Euroopa Liit peaks kultuurilise dialoogi raames kaitsma ka meie vabadusi ja hoolitsema selle eest, et kõikides riikides kui, äh, kõikide riikidega sõlmitud lepingutes oleks alati siis ka usuvabaduse klausel, et kõik raportid, mis äh, koostatakse, kõik aruanded sisaldaksid ka ülevaadet sellest, kuidas on lood usuvabadusega ja usuvabadus tuleb tagada vastastikku. me peame hoolitsema selle eest, et seal, kus islam ei ole äh, domineeriv religioon, on ka nendel õigus kõikide, äh, oma religiooni vabalt praktiseerida Äh, vast-, äh, teistsugused, äh, teistsugune suhtumine ei ole lihtsalt vastuvõetav. me peame nägema küsimust terviklikult ja seetõttu, proua Ashton, ma palun, et te oma teenistusega hoolitseksite selle eest, et kõikides riikides, mille, kellega meil suhted on, oleks pööratud tähelepanu ka usuvabaduse küsimusele ja parlament on teie kindel partner selles, tänan. tänan, äh, härra, proua Theodor Haarus, palun. härra president, kristlaste vastased rünnakud ja mõrvad äh, Lähis-Idas on äh, fanaatikute rünnakud nii nagu ka, aga Küprosel oli tegemist okupeeriva sõjaväe tegutsemisega. niinimetatud äh, Küprose ähm, suursaadik saatis avaliku kirja laiali ja seal selgitatakse, et äh, Riso Karpassos äh, laiali saadetud jumalateenistuse põhjuseks oli see, et äh, õigeaegselt ei esitatud taotlust seda jumalateenistust pidada. proua Ashton, kas tõesti peab selliseid lubasid paluma, kuidas saab lubada Euroopa Liidu kõrval sellist riiki, kes, kes niimoodi läheb põhiõigustele selgelt vastu? kolleeg Mikolašik, palun aitäh, president. lugupeetud paruness, pöörduksin teie poole selles küsimuses. meil ei ole vastuvõetav see, et kristlaseid äh, Lähis-Idas veel niimoodi taga kiusatakse. mitmetes riikides on, just nendest riikidest, seal asub kristluse häll islami kirikulised on tihtipeale osutanud, pannud aluse kristluse vastastele liikumistele seal Põhja-Iraagis, ei julge inimesed Bagdadis oma kodu kaunistada ja Iraagis hukkus mitmeid inimesi Iraagi piiskopid äh, Euroopa Parlamendis ütlesid meile, et nad äh, avaldavad toetust ning tagavad selle, et äh, inimesi religiooni põhjal taga ei kiusata. sooviksin mainida ka Türgit, kes soovib Euroopa Liiduga liituda, kuid samas keelab kristluste usupühade tähistamise me oleme Euroopas äh, lubanud nendel pingetel kasvada ja sooviksin küsida, kus on need inimõiguste kaitsjad ja äh, teised kaitsjad, sooviksin küsida seda, kas me peaksime looma äh, kristlaste kaitsmise rühma. kolleeg Stasny, palun. aitäh, härra president, lugupeetud kõrge esindaja väga halb on näha neid äh, sagenevaid rünnakuid kristlaste kogukondadele. Need, kes sellest vastutavad, on tihtipeale islami äärmuslased, neid on vaja peatada ja me peame neid peatama. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid ja ka meie koda, lugupeetud president, peavad avaldama valitsustele survet, äh, juhul kui sellised sündmused aset leiavad. eriti nendes riikides, kus äh, riigil on ähm, nõrk poliitika või kus silm kinni pigistatakse sellistes küsimustes. siin me väärtustame ning kaitseme iga inimelu. me karistame kõiki, kes inimelu ohtu sa-, seavad ja veelgi tõsisemalt, kui elu rünnatakse just tuginedes vähemuste veendumustele. lugupeetud president, me peame olema veendunud ning ähm, tagama selle, et et suudetakse kaitsta inimelu ning karistatakse nende koletute äh, tegude täideviijad. kui midagi ei tehta, siis ja see edasi läheb, ei ole see hea. kogu tsiviliseeritud ühiskond peab selle ohtliku ähm, trendi peatama. nüüd proua Assaja, palun. aitäh, härra president proua volinik, äh, statistika räägib äh, väga äh, tõsiselt et, et seitsekümmend viis protsenti usu põhjustel tapetud inimestest on kristlased, sada tuhat kristlast üle terve maailma on igapäevase rõhumise all. ja viimasel ajal on see statistika eriti kurb just nimelt Lähis-Idas, nagu on juba räägitud, Eh, jumalateenistuste ründamine Iraagis, Iraanis ja Süürias on kaasa toonud kümnete inimeste hukku, sealhulgas ka laste hukkumise ja ülal, mujal maailmas samuti, näiteks Aasias. majanduskasv on suur küll, kuid eh, marsitakse üle inimõigustest Hiinas, Indias ja Vietnamis ja usuvabadus on tegelikult ainult sõnades, mitte tegudes, on öö, eh, tuleb tunnistada ka seda, et kaubandussuhete tõttu keeravad pilgud äh, sellelt ka eurooplased, kuigi eurooplased saaksid teha nii mõndagi kristlaste olukorra parandamiseks maailmas ja usuvabaduse eest võitlemisel. tuleb usuvabaduse klausel panna kõikidesse nendesse lepingutesse, mis sõlmitakse kolmandate riikidega ja seega minu küsimus teile, proua volinik, kas te tulevikus kavatsete nii teha? ehk teisisõnu, kas te usuvabaduse klausli kavatsete panna sisse ja nõuate, et seda rakendatakse? Euroopa Liidu äh, tegutsemise nõrkus äh, on seotud ka sellega, milline on olukord äh, meie, meie põhjustel krutsi-, krutsifiksi alased arutelud Itaalias ja see, seesama kalender, kust äh, komisjon on kristlikud pühad välja jätnud, sekulaarsus ei ole lahendus küsimustele, vaid lahendus on see, kui me austame kõrgelt ka teisitimõtlejaid ja teise, teise usu järgijaid. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Ungureanu. suur tänu, härra president, kristlaste saatus Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas ei ole mitte midagi juhuslikku. see ei ole mitte, need ei ole mitte teineteisest äh, sõltumatud rünnakud, tegemist on massilise tagakiusamisega, kristlasi hirmutatakse, saadetakse välja, tapetakse väga selge põhjusega, nimelt tegemist on äh, religioosse äh, puhastusega. ja meie siin Euroopas samas viskame igasuguseid tiritamme selleks, et moslemi usujärgijaid kuidagi lepitada. Lähis-Ida on täiesti tühjaks valgumas kristlastest, kuid me ei räägi siin numbritest, me räägime vabadusest ning identiteedist. isegi need meie seast, kes ei usu millessegi, nende jaoks peab kristlus ka olema midagi muud kui unustatud eksootiline äh, hääbuv sekt. meil on õigus otsustada, kas me usume või mitte, kuid meil ei ole vabadust äh, lubada meie vabaduste äh, ründamist ja kuritarvitamist. see lähenemine tähendab seda, et usuvabadus peab olema eeltingimuseks meie suhetes suveräänsete riikidega. selline lähenemine peaks olema sisse kirjutatud seadusandlusesse ning sellest peab kujunema osa kõrge esindaja mandaadist, suur tänu. Give... aitäh, härra Ungurea, nüüd saab sõna härra Kelam, poolteist minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud kõrge esindaja. sellises olukorras äh, ei piisa hukkamõistust. kristlaste kogukondade rünnakud on sagenenud, eriti Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides. raske on leida riiki, kus kristlased võivad rahvusvähemusena kenasti elada ja oma usku praktiseerida. inimesed, kes on kristlusele pöördunud, seisavad silmitsi surmaohuga, me ei räägi uutest vähemustest, kristlased on iidsed äh, traditsioonilised elanikud nendes piirkondades ja üha enam on neid sunnitud nüüd lahkuma oma kodumaalt või oma riigis äh, ümber paiknema, näiteks Iraagis. seega on väga oluline äh, panna paika Euroopa Liidu strateegia usuvabaduse vallas ning äh, paika panna konkreetsed meetmed nende riikide suhtes, kes ei suuda kaitsta usuvähemusi ning tahaksin mainida ka ühe kolleegi Major Oreha ideed kokku panna nimekiri ohvritest, kellega Euroopa välisteenistus peaks kontakti otsima. me ei vastanda siin ühte usku teisele, vaid me räägime teatud võimalustest. kristliku kiriku peaks saama ehitada sama lihtsalt ka Aleksandrias kui mošeed Brüsselis. suur tänu, järgmiseks härra Bussitin, palun, üks minut. lugu-, aitäh, härra president. kristlaste vastased rünnakud nendes riikides peab hukka mõistma, meie ülesanne on reageerida meie kohustus. kui meie ei kaitse Euroopas eh, Kristuse hälli ning toeta eh, kristlasi nende usuvabaduses, siis kes seda veel teeb? me peaksime olema ettevaatlikud, et moslemi kogukonnad ei eh, muutuks radikaalseks ning et nendega ei manipuleeritaks. me peame olema ettevaatlikud et me ei peaks kõiki moslemeid eh, terroristideks, sest vaid mõned nendest toetavad äärmuslust ja vägivalda. samal ajal peaksid ka kogu maailma moslemid eh, äärmusluse hukka mõistma, neid, kes eh, usku ära kasutavad ja nad ei tohiks nendega samastuda ja ei tohiks moslemi usku sellega määrida, me peaksime äh, kõiki ametivõime nendes riikides, kus kristlasi taga kiusatakse, tegutsema ning tagama kristlastele vajaliku kaitse. vaatamata toimunud sündmustele ei tohiks me oma mõistust kaotada, nii nagu Mahatma Gandhi ütles, silm silma eest, hammas hamba eest, äh, jätab meid kõiki pimedaks ja hambutuks, suur tänu. palju tänu. eelkõnelejad ütlesid juba põhimõtteliselt kõik äh, me äh, täname selle eest, et te olete olukorrale andnud hinnangu ma sooviksin aga lisada siin siiski ühe aspekti. Johannes Paulus teine on rääkinud sellest, et nendest väärtustest, et me peame tagama väärtuste kaitse, sealhulgas ka usuvabaduse kaitse. Fridda nel suo libro Premesse della politica egli scrive che ogni... kristlik kust usust on ta rääkinud juba ühes oma raamatus ja öelnud, et kõik poliitilised liikumised tegelikult on üht või teistpidi eh, sinna tagasi pöörduvad inimestel peab olema võimalus dialoogi pidada, dialoogi pidada aga ka, ka Jumalaga. kui selline äh, õigus ära võetakse, siis ei ole tegemist mitte ainult usu eitamisega, vaid ka inimese eitamisega ja seega peaks kõrge esindaja mõtlema nende sõnade peale, selleks et äh, Euroopa Liit väga konkreetselt äh, astuks see samm, meie pärand on ometigi kristlik pärand, meie juured on kristluses ja me ei saa kunagi unustada seda, et tuleb äh, inimõigusi kaitsta. suur tänu, järgneb vaba mikrofoni voor. kallid kolleegid, mul on siin nüüd äh, üks probleem, nimelt äh, sõna on soovinud kakskümmend viis inimest, minuteid on aga viis, see on ilmselge, et mitte kõik ei saa sõna ma üritan äh, aega õiglaselt jagada, aga kahjuks selge on see, et mitte kõik sõna ei saa. kõigepealt äh, härra Alam. Grazie. Io mi limiterò a äh, suur tänu, härra president. ma piirdun oma sõnavõtus ainult ühe palvega öö, parunis Ashtoni poole. pange oma päevakorda suhetes Egiptusega väga konkreetne soov, me kutsume üles Egiptuse ametivõime eemaldama ametlikelt dokumentidelt, isikutunnistustelt, passidest või teistest dokumentidest, mida on vaja töökohale asumiseks Egiptuses, lahter äh, usulise kuuluvuse tõttu, kohta kristlasi hakatakse Egiptuses taga kiusama sellest hetkest peale, kui nad oma isikutunnistuse esitavad, sellepärast et seal on kirjas, et nad on kristlased. islamiterrorismi legitimiseeritakse sellises kontekstis, kus ja isa, lisaks institutsionaliseeritakse selline tagakiusamine. Sellist asja ei tohiks lubada ja, ja kindlasti, kui see lahter eemaldatakse, oleks kristlaste elu lihtsam, sest nad ei peaks võitlema selliste asjade vastu suur tänu, härra Lamm, äh, proua Papadopulo. härra president, artiklid kolm ja üheksa Euroopa Liidu põhiõigust äh,, inimõiguste konventsioonist keelustavad äh, inimeste äh, vääritu kohtlemise ning seal on väga selgelt kirjas usuvabaduse põhimõtted. seda, see on leidnud taas kinnitust ka Euroopa Inimõiguste Kohtus äh, Küpros äh, versus Türgi kaasuses aastal kaks tuhat üks paranes Ashton kahjuks viimase kolmekümne kuue aasta jooksul on Türgi, kes on Euroopa Liidu ähm, äh, kandidaatriik, äh, rüvetanud ähm, ja lammutanud religioosseid monumente Küprosel, lammutanud kirikuid ja alles hiljuti pidurdasid nad äh, ka kolme kuningapäeva ajal toimunud jumalateenistused. Türgi tuleb hukka mõista nende äh, kuritegude eest, mida nad on teinud Euroopa Liidu territooriumil. Euroopa Liit ei saa jääda passiivseks, kristlased Küprosel on täna ohus. suur tänu. Äh, nüüd saab sõna, nüüd saab sõna proua Tain. austatud kõrge esindaja me räägime täna resolutsioonist, mille eesmärgiks on kaitsta kristlaste õigusi kogu maailmas. Euroopa Liit astub välja kristlaste õiguste ja põhivabaduste eest kogu maailmas. see erist-, konservat-, direktiivid räägivad ainult kristlaste õigustest, aga meie arvates on väga oluline kaitsta mitte ainult eh, kristlaste õigusi, vaid liberaalse maailmavaate seisukohaselt on meil vaja kaitsta kõikide religioonide õigusi kogu maailmas. Eh, me peame kaitsma eh, usuvähemusi ja kui usuliste vähemuste õigused on ohus, siis tuleb meil nende eest välja astuda. mina olen pärit Berliinist ja meil on praegu väga üles köetud õhustik, meil on väga tõsised, tõsine olukord, väga tõsine arutelu usuvabaduse üle ja meie moslemid on praegu Äh, väga keerulises olukorras, aga sellegipoolest ma leian, et väga oluline on meil äh, tagada kõikide äh, vähemuste kaitse. praegu me kasutame selleks politseijõude, paljudes riikides kaitstakse juutide õigusi politseijõuga, kõneleja katkestatakse ma leian, et väga, ta jätkab, ma leian, et väga oluline on usuliste vähemuste õigusi tuleb kaitsta kõikides riikides ja me peame tagama igas liikmesriigis ja igas riigis kogu maailmas sõbraliku suhtumise vähemustesse, tänan. ainult üks minut, mitte poolteist minutit. härra Tannak, palun suur tänu, härra president. kui mind üksteist aastat esi-, tagasi esimest korda siia valiti, siis oli veidi ähm, kurb see, et tihtipeale rääkisime kristlaste tagakiusamisest kommunistlikus ja islamimaailmas, kuid olukord on ainult halvenenud. mul on hea, et täna isegi need kõige agressiivsemad ja usuvastasemad on siin aru saanud, et tegemist on konkreetsete rünnakutega äh, kristluse hällis toimuvatele rünnakutele kristlaste suhtes. eelmisel laupäeval istusin ma peaministri residendi ees ja kohtusin oma valijatega ja rääkisime ka sellest, et et on vaja midagi ära teha. täna ma palun teilt, parunes Ashton, et ka Euroopa Liit midagi selle nimel ära teeks. suur tänu, härra Sala-, Krookis järgmiseks palun. härra Salavrakos, suur tänu, mõnda aega tagasi lugesin ma ühte artiklit, mis rääk-, mis oli põhimõtteliselt monoloog äh, Ähm, erinevate inimeste poolt ja see ongi meie äh, ühiskondade probleem, nimelt äh, me peame siin kõik monoloogi ja ei kuule seda, mida teised räägivad. ja selles kontekstis tooksin ma välja ka selle islamifanatismi probleemi. seda, selle pead oleme me näinud tõusmas äh, viimasel ajal väga paljudes kohtades, sealhulgas ka Egiptuses. kahekümnenda sajandi algusest kuni tänaseni Äh, on kristlaste olukord, on kristlaste arv oluliselt vähenenud. Äh, me, meid oli kunagi kakskümmend kaks protsenti, täna ainult kuskil kümme protsenti. Egiptuses äh, laastatud kirikud või mujal rünnaku alla sattunud kirikud on kõik tunnistuseks sellest, et kristlasi kiusatakse taga üle terve maailma ja proua Ashton, ma paluksin, et te võtaksite algatusi selleks, et olukord kontrolli alla saada, selleks, et panna piir religioossele fanatismile mosle-, nii moslemite kui ka kristlaste vastu, suur tänu. järgmisena saab sõna härra Obermeier. No, tänan, härra president. Kopti piiskop nõudis hiljuti seda, et Aleksandrias äh, toimunule äh, pööratakse rohkem äh, tähelepanu. kristlased on kogu maailmas raskes olukorras ja kui me mõtleme sellele, et kala hakkab mädanema peast, siis me näeme, et komisjon peab päris selgelt võtma oma seisukoha selles, selle suhtes, kuidas kahekümnes äh, tuhandes Euroopa koolis äh, ei tähistata äh, kristlikke pühasid, küll aga tähistatakse hiinlaste pühasid, moslemite pühasid. meil on vaja julgust, meil on vaja ausalt nendest probleemidest rääkida. palju tänu, härra Obermeier. Anni Zaborska, palun pani barónka ashton európska únia nesmie byť ticho. lugupeetud president baroness ashton euroopa liit ei tohi olla vait peale selliseid sündmusi kui kristlasi tapetakse ning saadetakse oma kodunt välja ma leian et kristlaste kaitsmine euroopa liidu poolt on jäänud liiga nõrgaks selline ideoloogia käib usuvabaduse vastu ning äh, kristlasi peab paremini kaitsma. mõnedel meie kolleegidest on olnud äh, probleeme teatud äh, sõnavõttudega, ähm, meil esines siin peapiiskop, kes hiljem huk-, sai surma ning ning äh, paavstile äh, avastati survet selleks, et inimõigusi kaitsta, nüüd on mul väga hea meel selle üle, et meil on loodud äh, observatoorium selleks, et vaadata, milline on kristlaste olukord ja soovin sellele edu. härra Tekes, palun. lugupeetud president Rumeenia vähemuse esindajana tean ma, mida Ceausescu aeg tähendas, kui käis usuline tagakiusamine ning peaminister Viktor Orban äh, rääkis ka hommikul sellest, et kristlaste tagakiusamine on üks prioriteetidest. ma loodan, et ka paruness äh, Ashton saab äh, temaga eesistumise ajal tihedat koostööd teha ning seda edendada. Istanbulis kuulsime me ja nägime ka seda, et mitmeid äh, Armeenia, armeenlasi äh, hukati, tohutu hulk hukati ning me teame, et äh, kahjuks jätkub kristlaste tagakiusamine ja hukkamine ka tänapäeval ning leian, et õiguskomisjon peaks selle päevakajalise teema esile võtma ning paluksin ka seda, et ülem kahekümne esimesel jaanuaril parunes Ashton kohtumisel sellest äh, räägiks ja seaks selleks üheks prioriteediks, sest see peab, kristlaste kaitsmine peab olema prioriteediks, suur tänu. nüüd äh, saab sõna proua Ashton selleks, et vastata osadele küsimustele. suur tänu, härra president sooviksin äh, vastata paarile mõttele, mis siin täna on välja tulnud. esiteks sooviksin ma kõiki lugupeetud äh, liikmeid tänada ning mõistan äh, ja tänan selle toe eest, mida te olete meile avaldanud, et selles vallas edasi minna. nagu ma olen juba välja toonud, siis üks küsimus, miks mul on nii hea meel siin arutelul osaleda, on just sellepärast, et me oleme sellest välisasjade komisjoni äh, kohtumisel juba rääkinud ning räägime uuesti ka jaanuaris ning need ähm, sõnavõtud siin on peegeldanud neid äh, arvamusi, mida ma erinevatest allikatest olen ja liikmesriikidelt ja ministritelt olen juba kuulnud. ka nemad tunnevad selles küsimuses muret. tahan selgelt välja tuua, et äh, ma ei rääkinud kristlusest, ma hakkasin spetsiaalselt äh, rääkima Betlehemi külastusest ning ma viitasin sellele, et kuigi ma olin Lähis-Idas, kust tulenevad mitmed religioonid, siis ortodoksi jõulupühal oleks see olnud väga, oli see väga tugev seisukoht ja seda ma tegin just äh, konkreetselt ning oma sõnades viitasingi ma just sellele küsimusele. tahaksin välja tuua paar küsimust mitmed äh, lugupeetud saadikud on viidanud sellele, kuidas me kasutame neid vahendeid, mis meil juba olemas on, selleks et tagada, et nende küsimustega tegeletaks. sooviksin äh, lugupeetud saadikutele meelde tuletada, et enamus kaubandus- ja koostöölepinguid on lepitud, mis on alates üheksakümne viiendast aastast äh, sõlmitud, sisaldavad inimõiguste klauslit ja see viitab saja kolmekümne neljale riigile. selle eesmärk on näidata meie ühist panust inimõiguste vallas ning see annab meile ka õigusliku aluse sanktsioonideks juhuks, kui inimõigusi rikutakse. lugupeetud saadikud ähm, ehk teavad, et eelmisel ametiajal te tõstatasin selle teema ka Sri Lanka puhul ning ähm, ning see puudutas just inimõigusi. väga oluline, nagu ka lugupeetud saadikud ütlesid, et me vaatame üle seda, kuidas me lepinguid sõlmime ning millised on need vahendid sanktsioonideks ja tagame selle, et neid vajadusel kasutataks. väga oluline on see, et kui komisjon hakkab tulevikuplaane GSP regulatsiooni vaatama, siis kuidas see puudutab inimõiguste ratifitseerimist ja kuidas seda saaks äh, parandada. vaataksin ka teist poolt, see puudutab vahendeid, millega me edendame ja toetame demokraatiat ja inimõigusi. lugupeetud liikmed, me toetame projekte kogu üle maailma selleks, et võidelda rassismi ja diskrimineerimise vastu igal viisil. me toetame vabaühendusi ligi kuuekümnes riigis ehk siis need vahendid, mis meil on, on tasakaalustatud ja meil on võimalik äh, midagi ära teha, juhul kui me näeme, et inimõigusi rikutakse ja me saame kombineeritult ja oma võimekusele tuginedes toetada neid vabaühendusi, kes aktiivselt just äh, diskrimineerimise vastu tegutsevad sooviksin mainida veel ühte teemat, mis puudutab äh, delegatsioonide rolli üle maailma, ehk siis äh, seiret selle üle, mis maailmas toimub. mitmed viitasid sellele, ma juba ütlesin, et väga tähtis on see, et me jälgime maailmas toimuvat. väga mitmed äh, parlamendisaadikud viitasid sellele, millest on viimastel nädalatel ja kuudel väga palju räägitud, kuid äh, varem ei räägitud sellest väga pikka aega, ehk siis see, mis puudutab ähm, erinevate usujärgijate kohtlemist ja diskrimineerimist pidevalt maailmas. ning ma leian, et äh, nendele küsimustele peab tähelepanu pöörama mitte siis, kui tekib äh, vägivald siis loomulikult peame me reageerima, kuid juba enne seda, kui vägivald aset leiab ning ma usun, et tähtis on ka see, et äh, meie delegatsioonid kogu maailmas ähm, tunnistavad ja annavad meile märku juhul, kui erinevaid diskrimineerimisjuhtumeid ähm, aset leiab. ma usun, et äh, nagu ma olen ka juba öelnud, on väga oluline see, et äh, me üldasjade nõukogus ja välisasjade puhul räägime ka religioonist üle maailma. kristlus on täna olnud väga tähelepanu keskmes, kuid paljud viitasid ka sellele, et me peame tagama sallimise kõikides küsimustes ma leian, et väga oluline on see, et me mõistaksime seda, mis juhtub selleks, et äh, aru saada, mis toimub, oma raportites kajastada ning oma esindustes üle maailma. ja sellele tuginedes on parem otsustada, millise, kuidas kasutada olemasolevaid vahendeid, eriti neid, mis on komisjonil, ning lisaks ka poliitilist tahet. mitte vaid meie, vaid ka teie parlamendis saadikutena, nagu te ka ise ütlesite, meil on äh, tugev hääl ja roll, ja kaasata ka meie liikmesriikide ministrid. alustades ütlesin, et ma tagan, et me kasutame oma vahendeid, jälgime, mis toimub ning kasutame poliitilisi ja majanduslikke vahendeid selleks, et äh, olukorda päevakorras tulevikus hoida. me oleme ka tänulik äh, kõikide panuste eest küsimustele, mida ma ei vastanud, siis ei tähenda see seda, et ma ei sooviks seda, ma arvestan kõi-, kindlasti seda ning ähm, jaanuari lõpus arutame seda ka üldasjade nõukogus, suur tänu! suur tänu, proua Ashton! kallid äh, kolleegid, see arutelu on äh, sellega äh, lõppenud. Dalším bodem pořadu jednání je otázka